donação. Boss? Oh, Boss não dá. Boss? So, liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst uns. niisiis, austatud kolleegid, jätkame. kõigepealt tervitan ma peadirektoraadi Traat külastajate gruppi, siin on kakskümmend praktikanti, tere tulemast meie komisjoni Te nüüd saate võimaluse kuulata siin äh, hääletusi, palju huvitavat niimoodi teada ei saa, aga vähemalt näete meie tööd. edasi elektrooniline hääletus teemal elektroon, Euroopa mikrokrediidi rahastu progress rakendamine, raportööriks on Sven Schulze, muudatusettepanek number üks. kes on poolt? vastu vastu võetud, kaks poolt, vastu, vastu võetud, kompromiss A poolt, vastu, vastu võetud, edasi kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss BA poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss BB poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu selle kontrollime üle. kolmteist, kontrollime üle elektrooniline hääletus. hääletamine on lõppenud. hästi, veel kord siis hääletamine, muudatusettepanek kolmteist. kas äh, miski mõni hääletusmasin ei tööta. kas kõik on hääletanud? see masin ei tööta. siis ähm, palun äh, istuge mõnele teisele kohale, üritame siis seal hääletada. Agnes, kas sa läheksid teisele kohale? hästi kas nüüd masinad toimivad? siis hääletame veel kord. muudatusettepanek kolmteist on see, mille juures me veel oleme, kas kõik on hääletanud? hästi, siis on hääletamine lõppenud ja vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist poolt vastu ja selle kontrollime üle, palun. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud. seitseteist poolt, vastu, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kakskümmend üks poolt, vastu. ja selle kontrollime üle kas kõik on hääletanud? siis on hääletamine lõppenud, vastu võetud. edasi kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt vastu vastu võetud. kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. E poolt, vastu ja selle kontrollime üle. vastu võetud, kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi, kont äh, viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kond kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kond seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm, esimene osa poolt, vastu, vastu võetud teine osa poolt, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kond üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kond kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kolmkümmend viis poolt, vastu ja selle kontrollime üle, palun. kas kõik on hääletanud ja see on tagasi lükatud, kompromiss C poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss CA poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, edasi kont üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, edasi nelikümmend kolm poolt, vastu, tagasi lükatud muudatusettepanek nelikümmend neli poolt vastu ja tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend viis poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kont kaks poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kont kolmteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kont kakskümmend poolt vastu mulle tundub, et äh, enamus, aga kontrollime üle. Haben alle abgestimmt, dann ist die Abstimmung geschlossen. kas me oleme kõik hääletanud, siis on hääletamine lõppenud ja tagasi lükatud, edasi kompromiss äh, ei, poolt vastu erapooletud, vastu võetud, edasi muudatusettepanek äh, viiskümmend üks poolt vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu ja vastu võetud. siis kontrollime üle, viiskümmend kolm. kas kõik on hääletanud? ja nii see on tagasi lükatud ühe häälega. vabandust, et ma seda ühte häält ei märganud, kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viiskümmend seitse poolt, vastu, era-, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. ja palun kontrollime selle üle kas kõik on hääletanud, see on vastu võetud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, kuuskümmend poolt, vastu, tagasi lükatud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kont kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 kas kõik on hääletanud? vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu. mulle tundub, et äh, vastu võetud. kontrollime igaks juhuks üle. kuuskümmend kaheksa. kas kõik on hääletanud? vastu võetud. kond kaheksateist poolt, vastu erapooletud vastu võetud, kont üheksateist poolt vastu, erapooletud vastu võetud, muudatusettepanek kuuskümmend üheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud, muudatusettepanek seitsekümmend poolt vastu, erapooletud vastu võetud, seitsekümmend üks poolt vastu, tagasi lükatud muudatusettepanek seitsekümmend kaks poolt, vastu, tagasi lükatud, edasi muudatusettepanek seitsekümmend kolm poolt, vastu, vastu võetud seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt, vastu tagasi lükatud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, taga, vastu lük-, võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, tagasi lükatud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu ja selle kontrollime üle seitsekümmend üheksa. kas kõik on hääletanud, see on vastu võetud. kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et vastu võetud. kontrollime kaheksakümmend kaks. kas kõik on hääletanud ja see on tagasi lükatud? muudatusettepanek kaheksakümmend kolm poolt, vastu. ja selle kontrollime samuti üle kas kõik on hääletanud? siis on hääletamine lõppenud ja see on vastu võetud. kond kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kond neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend kuus poolt, vastu. mulle tundub, et vastu võetud. hästi, kontrollime muudatusettepanekut kaheksakümmend kuus. kas kõik on hääletanud? rahvaparteil on üks üleliigne hääl, kas te lahendate selle probleemi, jah. tagasi lükatud. kont äh, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, see on tagasi võetud, niisiis kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu oh jah, kontrollime üle. kaheksakümmend kaheksa elektrooniline hääletus. kas kõik on hääletanud? siis on hääletamine lõppenud, vastu võetud. jah, palun olge mõistvad äh, see saal äh, ei võimalda veel nii hästi ülevaadet teist saada kui tavaliselt.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 üheksakümmend seitse on tagasi võetud, edasi kompromiss äh, hash poolt, vastu, erapooletud vastu võetud ja siis äh, üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kont äh, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kont kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. niisiis. edasi järgne äh, hääletus äh, raporti üle, see on nimeline hääletus. kas kõik on hääletanud? siis on hääletamine lõppenud nelikümmend üheksa poolt, kaks vastu, üks erapooletu, nii et õnnesoovid raportöörile. ma lähtun sellest, et äh, keegi pole selle vastu, kui me hääletustulemuse lisame raporti juurde. keegi vastu ei ole, siis me nii ka teeme. nii, siis edasi järgmine hääletus ettevalmistused digitaalse ühtse turu aktiks. raportöör on Juta Steinruck. mitte Steinbrück, vabandan oma keelevääratuse pärast. ei olnud äh, tehtud äh, meelega minu poolt, see selleks on kompromiss. alustame siis kompromissist F, kes poolt, vastu, vastu võetud, edasi. muudatusettepanek kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss G poolt, G poolt niisiis, äh, kõigepealt hääletame kompromissi üle. kuidas, palun? Also, verfahrenstechnisch. niisiis, menetluse poolest sekretäriat seletas, et muudatusettepanek on täiendus, nii et kõigepealt tuleb G üle ja siis suulise muudatusettepaneku üle hääletada. kolleeg Kaasa ütleb, et ei Äh, nii ei ole, aga mida ütleb raportöör? kui ma, kui ei eksi, kõigepealt tuleb vaadata, kas suuline muudatusettepanek kiidetakse heaks. kui ta kiidetakse heaks, siis saame kompromissi koos muudatusega läbi hääletada. kõigepealt peame teadma, mida muudatusettepanek ütleb ja kes selle ettepaneku teeb ja siis me hääletame kompromissi üle koos muudatusega. hästi kõigepealt vaatame, kas on vastuväiteid suulisele muudatusettepanekule. on, on suulise muudatusettepaneku vastu, sellega on asjad ühel pool ja me nüüd hääletame kompromiss G üle. kes on poolt, palun nüüd märku anda. kompromiss G vastu vastu võetud. ja nüüd oleme muudatusettepaneku kakskümmend neli juures, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, era-, on vaja üle kontrollida, kakskümmend kuus, kontrollime üle kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss U poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm poolt, vastu. tahaks üle kontrollida kolmekümne kolmanda. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd kompromiss hash poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja siis taevake, kompromiss I, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss JA poolt. nimeline hääletus JA üle. Oh, the socialists are in hurry. sotsiaaldemokraadid kiirustavad väga täna. tundub, et üksteist on täiesti olemas hästi, elektrooniline hääletus, kompromiss JA üle, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nii, kompromiss O. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss K. kompromiss K poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss L poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss Q poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks, üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss M poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss P poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus sada üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viis, esimene osa, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, eh, tagasi lükatud. nüüd sada kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaksteist poolt, vastu, tagasi lükatud, kompromiss S poolt, vastu, vastu võetud sada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss ei, enne. siin vaja üht-teist selgitada, siin on viga. kompromiss T puhul on veel sada kakskümmend neli eh, hõlmatud kõigepealt sada kakskümmend viis poolt, vastu. veel kord, sada kakskümmend viis poolt, vastu, tagasi lükatud, nüüd kompromiss T pluss sada kakskümmend neli vastu võetud. siis on kompromiss V poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. siis sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss X poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus sada nelikümmend seitse kahe, kolmes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu. Er-, kontrollime selle üle. sada nelikümmend seitse, teine osa, hääletame. kas kõik on hääletanud? kakskümmend kuus, kahekümne kuue vastu tagasi lükatud, nüüd kolmas osa. sada nelikümmend seitse, kolmas osa poolt, vastu kontrollime sellegi üle. mulle näis, et lükati tagasi, aga ikkagi. kas kõik on hääletanud, siis hääletus lõppes. jah, tagasi lükatud. sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada nelikümmend üheksa poolt, sada nelikümmend kaheksa siiski kontrollime üle. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. üsna selge ja nüüd sada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üpsilon poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss Z poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kaks siis V poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend üks. ei ole C'était celui qui. okei, Honda. sada kuuskümmend üks poolt, vastu. kontrollime selle üle. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes, tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AB. suulise muudatusega. kas on suulise muudatusettepanekul keegi vastu? ei ole. siis koos suulise muudatusega saame hääletada, kas sobib. kompromiss AB koos suulise muudatusega poolt, vastu, vastu võetud. sada kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuuskümmend viis poolt. sama lugu. siis on hoopis kompromiss AA. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AC poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada seitsekümmend neli poolt, vastu. kontrollime selle üle, sada seitsekümmend neli. kas kõik on hääletanud? tagasi lükatud. siis sada seitsekümmend kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. sada seitsekümmend kaheksa ja sada seitsekümmend üheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss AD poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, vabandust, vastu võetud, sada kaheksakümmend poolt, vastu, selle kontrollime ka üle kas kõik on hääletanud? tänan. vastu võetud. sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss E poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksakümmend üks poolt, vastu, tagasi lükatud. sada üheksakümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd lõpphääletus. hääletus algas kas kõik on hääletanud? nelikümmend kaheksa poolt, neli vastu, keegi erapooletuks ei jäänud. nii et südamest õnnitlused kolleeg Steinruckile. kas keegi on vastu? hääletustulemusel ei ole. jah, üks tähelepanek minu poolt isiklikult. ma ei saa öelda, et kolleeg Kellesmannil eh, oli nüüd viimane hääletus siin meie komisjonis pärast kahtekümmet kolme aastat. ma ei tohtinud seda öelda, aga sellele vaatamata ma ütlesin selle välja ja nüüd soovime talle kõike kõige paremat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 ja kolleeg Heinz Becker saab nüüd lühidaks tutvustuseks sõna. ja tänke, härra Vorsitzender. ja suur tänu, äh, esimees. kolleegid, kas te saaksite natuke rahulikumalt nüüd võtta? Laura. Dominik okei okay,, Heinz. hästi ja Heinz, palun. suur tänu, esimees, lugupeetud kolleegid, räägin teile lühidalt äh, asjade seisust. täna meil toimub järgmine triloogi voor, ülehomme äh, ülejärgmine. praegusel hetkel üksmeeles äh, variraportööride äh, sekretäriaadi kõikide osaliste, sealhulgas õigustalitusega, võin ma öelda, et äh, seni oleme me liikunud edasi väga konstruktiivselt. päris palju äh, komisjoni eesmärk õnnestus meil üksmeeles komisjoni ja nõukoguga sisse viia. aga ma ei tahaks siin liiga varakult äh, hõisata, sellepärast et on veel mõningaid äh, murepunkte, näiteks äh, mis puudutab sotsiaalpartnerite kaasamist, samuti piiriüleste partnerluste tähtsust ja muud sellist, mis on meie jaoks olulised teemad praeguseni oleme me töötanud edukalt, aga me tahame kõigepealt rahulikult äh, asjad äh, lõpule viia ja me ei taha hõisata enne õhtut nii-öelda, me ju teame, et äh, delegeeritud õigusaktid on just väga olulised punktid selle teemaga seoses. ma tahaksin aga siinkohal tänada variraportööre, väga konstruktiivse tööatmosfääri eest, me oleme isekeskis võtnud otsused vastu praktiliselt ükshäälselt ja loodetavasti me saame selle protsessiga samamoodi edasi minna. suur tänu, Hans Becker, kas variraportöörid tahavad omalt poolt midagi lisada? ma näen, et äh, mitte, nii et äh, siiski, kolleeg äh, Sarnen, palun. siin väga lühidalt ma tahan tõepoolest korrata seda, mida öeldi, et meie protsess on olnud väga konstruktiivne, me oleme olnud ühel meelel ja nii, kuidas asjad siiani läinud on, annab meile tunde, et selles komisjonis oleme me kokkuleppele jõudnud, olenemata meie poliitilisest kuuluvusest. just nimelt selle eh, seadusandliku akti osas ja paistab, et asjad lähevad väga hästi vähemalt parlamendi seisukohast vaadates. ma lihtsalt tahtsin seda lisada. ja äh, härra Becker räägib inglise keelt niivõrd hästi äh, äh, meie kolmepoolsetel läbirääkimistel, et ma olen täiesti ära unustanud, et emakeel on saksa keel. Hans, jah, need on head komplimendid. täielik iroonia ütleb härra Becker. ma tahaksin äh, soovida härra Beckeri meeskonnale edu edaspidi. nüüd äh, kolleeg äh, Pirinski palus päevakorrapunkti number üks pan-, üksteist panna päevakorra lõppu, nii et ta saaks ka kohal olla ja kui me päevakorda paika panime, siis selle ettepaneku me võtsime vastu. nüüd läheme siis päevakorrapunkti number kaksteist juurde ülevaade kolmepoolsest sotsiaaltippkohtumisest ja sel teemal saab äh, sõna komisjon. suur tänu. Äh, tegemist oli äh, teise sotsiaalse tippkohtumisega, mis oli kolmepoolne ja me saatsime sinna oma vaatleja Äh, oli väga palju teemasid, mida käsitleti. ja öelgem siis niimoodi, et, et samu teemasid käsitlesime me ka täna hommikul. näiteks see, kuidas sotsiaalset dialoogi restruktureerida, kuidas äh, sotsiaalne dialoog ja parem õigusloome omavahel kokku sobivad see oli üks oluline teema. tegelikult arutelud olid pikad ja ägedad selles osas, mida saaksid sotsiaalpartnerid anda selles osas, et eh, võtta vastu Euroopa mandrile saabuvaid põgenikke ja tundus, et mõlemad pooled nii tööandjad kui töövõtjad püüdsid leida viise, kuidas aidata kaasa inimeste integreerumisele tööturul. räägiti ka sellest, mis peaks olema eh, liikuvuspaketi Mm, sisu. mina eh, esindan või minu tagapõhi on nüüd eh, ametiühingud ja sellepärast ma tean väga hästi, et tööandjate ja töövõtjate vahel on eriarvamusi, aga ma tahaksin eh, rõhutada ka seda, Terje Junker oli kohal, kohal olid ka kaks volinikku olid nii äh, lahkuv kui tulev eesistuja. Nemad äh, korraldasidki kogu seda tööd just selle sotsiaalse tippkohtumise päeval. tegemist oli täiesti logistilise jubedusega. aga äh, teemad olid väga olulised, mis sellel sotsiaalsel tippkohtumisel äh, Eh, tõstatusid. ja praegusel hetkel otsitakse eh, viise, kuidas niisugust sotsiaalset tippkohtumist, kolmepoolset tippkohtumist korraldada eh, teises formaadis natukene Dankeschön, Agnes. Suur tänu, Agnes. kas on küsimusi, märkusi? ei ole. suur tänu. siis äh, edasi päevakorrapunkt number kolmteist, äh, komisjoni direktiivi rakendamine, millega luuakse äh, võrdsed ähm, kohtlemiseks äh, vajalikud raamistikud töö saamisel kutsealasel, kutsealale pääsemisel, ehk siis tegemist on võrdse tööalase kohtlemise direktiivi kohaldamisega. Renate Veber ei ole siin praegu kohal, nii et teeme viis minutit äh, pausi, me oleme ajaliselt äh, päris hästi edasi liikunud, nii et ootame teda. Mhm. Auweia, da wird sie mich hauen. Jutta Steinbrück, wie man das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 Jan Kunze. Jan. Jan Kunze. Jan, kas sa võiksid kolleegid sisse kutsuda? So, dann setzen wir. niisiis, äh, jätkame oma koosolekut. Äh, päevakorrapunkt number neliteist. Äh. niisiis, siiski päevakorrapunkt number kolmteist. seda ma juba kuulutasin välja, aga raportööri ei olnud kohal, nüüd ta on kohal Renate Weber ja teil on sõna, palun. Thank you very much, Chair. This is... suur tänu. me vahetame sellel teemal esimest korda mõtteid, tegemist on töödokumendiga ja see on aluseks meie raportile ja raporti me koostame hiljem alustan sellest, et ütlen, et aastal kaks tuhat, kui see direktiiv eh, vastu võeti, siis tegemist oli tohutu läbimurdega. seda tunnustati niimoodi, seda tunnustas terve poliitiline maailm ja ka kodanikuühiskond, aga viisteist aastat hiljem on huvitav näha, kus me, kuhu me siis oleme jõudnud. ja raport tahab hinnata nõukogu direktiivi eh, rakendust, tegemist on direktiiviga aastal seitsekümmend kaheksa aastast kaks tuhat. ja me tahame siis välja tuua ka Äh, soovitustega. direktiiv käsitleb tööhõive kvaliteeti, nagu ma ütlesin, me praegu oleme esimese töödokumendi variandi kallal töötamas ja struktuur on selline, et me tahame äh, vaadata, millised on olnud arengud aastast kaks tuhat. direktiiv pidi olema üle võetud liikmesriikide poolt eh, kolm aastat pärast vastuvõtmist, ta pidi olema ellu viidud kolm aastat pärast eh, vastuvõtmist, aga ma pean ikkagi ütlema, et on erinevused selles osas, kuidas eh, seda erinevates liikmesriikides on rakendatud. meil on nüüd olemas hiljutine Europarameetri uuring, mis puudutab diskrimineerimise tunnetamist ning sellest selgub, et diskrimineeriv käitumine on tõusuteel. ja võib-olla ka sellepärast, et inimesed lihtsalt eh, tunnetavad ja saavad paremini aru, mis see diskrimineerimine on ja et seda nende suhtes rakendatakse. aga tundub mulle ka, et diskrimineerimine iseenesest on suurenenud vähemalt seatud aspektide osas, mida see direktiiv katab, sest see direktiiv eh, puudutab ainult nelja valdkonda, religioone ja uskumusi, vanust, eh, puuet ja eh, seksuaalset orientatsiooni. ja kõikidest vastustest, mida me oleme saanud või õigemini Europarameetri vastustest on selge, et religioon ja uskumused on valdkond, kus erinevates liikmesriikides on diskrimineerimine tõusuteel. nii see raport eh, saab siis järgmise struktuuri ja see struktuur on olemas ka meie töödokumendis. kõigepealt me tegeleme eh, sel teadvustamisega ja siis eh, ja siis eh, diskrimineerimise alla sattunud ohvrite toetamisega. Eh, piisavalt ei ole inimesed seda probleemi teadvustanud ja see tähendab, et me küsime, kuidas nad saaksid paremini aru sellest, kas neid ikkagi käsi, koheldakse võrdselt või mitte. selles osas on vaja inimesi paremini teavitada mulle tundub, et see, mis me oleme teinud, ei ole väga tõhus olnud ja oleks vaja selliseid väga konkreetseid kampaaniaid, sest kampaaniaid on olnud palju ja oleks siis vaja ka selle kampaania lõpus mõõta tulemit. oluline on ka toetada ohvreid, kui me tahame, et nad tõepoolest mõistaksid mida nad saaksid teha selleks, et vabaneda ohvri staatusest. siis järgmine osa puudutab andmete vähesust. kvaliteedi osas Mm, tähendab võrdsuse mm, osas e, ei ole kohustust liikmesriikidel andmeid korrat, korjata ja sellepärast on väga raske ka rääkida diskrimineerimisest. diskrimineerimisest teavitatakse väga vähe. see on meie kolmas peatükk. ja selleks on ka erinevaid põhjuseid üks asi on see, et on inimesi, kes ei saa aru, et nad on diskrimineerimise ohvrid. aga peale selle on veel eh, niisugune üldine arusaam, et kui ma sellest eh, teatan, et minuga halvasti käitutakse, siis eh, mitte midagi ei juhtu, et kõik menetlused on liiga bürokraatlikud, et menetlus on liiga pikk et ei ole finantsvahendeid hõlmatud. ja kolmandas peatükis me siis seda käsitlemegi. ja meil on raportis veel kaks peatükki tulemas, mis näitavad äh, sidet äh, juurdepääsuga, juurdepääsuga õiglusele, sest et väga paljudel juhtudel peaksid need asjad jõudma kohtusse ja sellega seostub üks teema, mida me tahaksime käsitleda. nimelt, kuidas vabaühendused, eriti vabaühendused saaksid inimesi aidata. on riike, kus faktid näitavad, et kui eh, ohvrit toetavad vabaühendused, siis on saavutatud ka positiivseid tulemusi ja ohvritel on ka kergem rääkida vabaühenduse inimestega. aga see seotub viienda peatükiga, mis käsitleb sanktsioone ja mm, sest on olemas teatud liikmesriigid, kus ka tegutsevad avalikud eh, organisatsioonid Need on autonoomselt eh, osad valitsuse juures, kes tegelevad nende küsimustega. ja üldse, et nende poole pöörduda, oleks eh, ohvritel vaja spetsialiseeritud vabaühenduste toetust. ja milline on siis praegune olukord? kuidas tõlgendatakse kohtute arvamusi. sest tegelikult on kulunud aastaid, enne kui eh, asi on jõudnud üldse kohtusse, kaasa arvatud Euroopa kohtusse ja praegusel hetkel on eh, kohtud tõlgendanud seda direktiivi väga huvitavalt. nii et oleks oluline, et me seda kohtulahendeid tutvustaksime laiemalt et äh, saaks üldse selgeks, millises vormis diskrimineerimine toimub ja sellepärast on kohtulahendid väga olulised. ja siis meie raportis on ka peatükk, mis käsitleb meie soovitusi. see oleks siis lühiülevaade, äh, milline meie raport lõppkokkuvõttes hakkab välja nägema aga ma oleksin väga tänulik teie kommentaaride ja soovituste eest. väga hea oleks, eh, kui te seda teeksite lähinädalatel, sest et järgmistel nädalatel toimub mul terve rida kohtumisi erinevate institutsioonidega, vabaühendustega just nimelt teemal, kuidas võidelda diskrimineerimise vastu, mis on seotud töökeskkonnaga nii et ma tahaksin ka väga kuulata kolleegide arvamust. ja tahaksin teada, mis on teie arvamus selle teema osas. ja, suur tänu. siis äh, nüüd äh, saavad äh, sõna variraportöörid. Agnieszka Kozlovska, palun. suur tänu, äh, daamid ja härrad. kõigepealt ma tahaksin mm, õnnitleda mm, selle raporti algatajad. tõepoolest, nii mõlemad direktiivid on viie, viisteist aastat vanad, nad siin ei ole midagi uut. ja omal ajal olid nad kahtlemata väga olulised, see oli tõeline läbimurre liikmesriikide seadusandluse mõttes. ja väga ja paljud sellega seotud dokumendid on eh, muudetud nende eh, direktiivide valguses ja eh, liikmesriikidel on kogemus nende direktiivide ellurakendamisel. ja nad peavad iga paari aasta tagant raporteerima, kuidas direktiivid on ellu viidud aga nii komisjon kui ka siis võrdsusega tegelevad organisatsioonid, näiteks vabaühendused on ähm, andnud ka soovitusi, mis nendes raportites äh, peaks olema mm, kirjas. Äh, töödokument on väga paljulubav. siin mitte ainult ei kirjeldata äh, direktiive, vaid viideta, vaid viidatakse ka Europarameetri uuringutele. tõepoolest, ksenofoobne, homofoobne tegevus mis on täiesti vastuolus võrdsusega, eh, on olulise, olulisteks teemadeks tõusnud ja mulle meeldib selle töödokumendi juures just need esimesed eh, soovitused, mis peaksid toetama juba olemasolevaid mõtteid selles osas, kuidas direktiivi eh, rakendamist tõhusamaks teha, näiteks eh, paremate kogemuste vahendamine, kuidas hõlmata kohalikke võime, eh, parema praktika levitamisel, kuidas hõlmata vabaühendusi, selles osas on meil olemas ka teatud kogemusi tänu Progress programmile ja need on seotud just niisuguste koolitusprogrammidega, sest liikmesriikides on toimunud selliseid koolitusprogramme nii õigusorganitele kui ka valitsuse eh, ametnikele see on väga oluline, sellepärast et ainult niimoodi on võimalik võrdse eh, kohtlemise kohustust ellu viia võrdsus on teema, mis peab olema kogu aeg päevakorras, seda tuleb hõlmata eh, koolitustel, aga minu arvates need reeglid peaksid väga selgesõnaliselt suunama eh, organisatsioone niisugusi koolitusi korraldama, et kõik oleksid teadlikud sellest, eh, mida sisaldab, mida sisaldavad need direktiivid mul on väga hea meel, et, et see mm, raport on suunatud Euroopa Liidu institutsioonidele, aga tegelikult oleks vaja, oleks vaja hõlmata ka tööandjad, sellepärast et just nimelt nemad mängivad väga olulist rolli, sest tööandja eh, saab aidata kaasa sellele, kas on loodud või kaob Eh, diskrimineeriv keskkond. ja eh, ma arvan, et selles raportis peaks olema hõlmatud ka tööandjad, ma kutsun üles raportööri sellele mõtlema. mis puudutab nüüd sisu, mis puudutab seda struktuuri, millega te välja, millega välja tulite, siis see on ühteliselt üsna tehniline aga ma arvan, et kui me lisame sinna need elemendid, eh, mida ma siin nimetasin, siis eh, sellele kõigele lisaks on väga oluline koguda andmeid ja jälgida neid andmeid. oluline on see, et diskrimineerimist puudutavatest andmetest ka korralikult aru saadakse. andmete analüüs on äärmiselt oluline, sest ainult niimoodi me võime rääkida võrreldavatest andmetest. nii et andmete kogumise algatus on väga oluline, aga me teame viieteistaastase kogemuse põhjal, et need eh, põhimõisted nagu näiteks ütleme diskrimineerimine eh, assotsiatsiooni kaudu et niisugused põhimõisted võiksid olla ka eh, paremini lahti räägitud. sellele tasuks sama, samuti tähelepanu pöörata. ja siis võrdsuse te küsimustega tegelevate organisatsioonide suurem tõhusus, ka see on väga oluline. näiteks eh, eh, näiteks mustlaste gruppi on nimetatud väga paljudes raportites, nimetatud seda iseseisvana. ja rohkem ma praegu etteruttavalt midagi ei ütlekski. Vilja Plinketši. suur tänu ja järgmisena Vilja Plinkevitš-Jute, palun. suur tänu. kõigepealt ma tahaksin tahada, tänada raportööri Renate Veberit selle esimese dokumendi versiooni eest. ma arvan, et me peame kõik käsikäes tööd tegema. nii et me suudaksime hinnata direktiivi eh, elluviimist ja et me saaksime anda ka eh, nõuandeid selles osas, kuidas eh, tühimikke täita komisjon on võtnud sellel teemal sõna, teised institutsioonid on võtnud sõna ja see kõik näitab, et teatud edu on saavutatud. aga liikmesriikidel on siiski väga suured väljakutsed, eh, kui nad antud teemaga tegelevad ja meie Euroopa Parlamendina peame tulema välja oma nägemusega. raportöör esitas oma raporti struktuuri meile just praegu ja see on eh, täiesti vastuvõetav. ja mina kavatsen hiljem eh, selle, seda eh, raportit sisuliselt täiendada, aga oluline on see, et liikmesriigid esitaksid tõesed andmed direktiivi elluviimise osas sest tegelikult praegu ei ole ilmselge, et esitatud info on ka tõene. mõnikord on tegemist väärarusaamadega, mõnikord ei saada täpselt aru, kas tegemist on diskrimineerimisega või ei, aga on väga oluline on, et selles osas kord majja saaks. aga minul on ettepanek, et me peaksime rohkem pöörama tähelepanu diskrimineerimise ohvrite toetamisele. ma arvan, et see aspekt vajaks lisatähelepanu. ja ma kavatsen selles osas tulla ka ettepanekutega välja. ja ma arvan, et me võiksime rohkem tähelepanu eh, pöörata ka nendele soovitustele, mis lähevad liikmesriikidele, mis lähevad vabaühendustele lihtsalt vabaühendused peaksid rohkem pöörama tähelepanu info levitamisele, teavitamisele, parema praktika levitamisele. ja see, sest mõnes liikmesriigis on asjad paremad kui teises, aga oluline on see, et see info jõuaks kõiki kahekümne kaheksasse liikmesriiki. suur tänu ja nüüd äh, Helga Stevens Dankjewel, voorzitter en collega's. Suur tänu. kolleegid. mina tahaksin ekstra äh, tänada proua Veberit, sest et ta seletas väga hästi, mida ta kavatseb teha ja ma toetan täiesti seda, et proua Weberil on kavas koostada väga hästi tasakaalustatud raport, et ka põhiõiguste amet eh, on sellega seotud, väga oluline on nendega sidet pidada. ja ka eh, puuetega inimeste foorum on väga oluline osa selles töös. mina olin libe variraportöör meie töötame käsikäes põhiõiguste e, bürooga ja me tõepoolest tegeleme nende teemadega. mina toetan väga seda punkti, mis toodi välja selle dokumendi puhul. aga mulle tundub, et midagi on ka puudu. see on just nimelt artikkel viis Eh, mis puudutab puuetega inimesi, tööandjad peaksid rakendama vastavaid meetmeid ja just nimelt võrdse kohtlemise raamistikus. seda tuleb teha eh, tegelikult kõikides töövaldkondades, kas me siis räägime eh, kontorist või siis vabrikutööst, selles osas on teatud vajakajäämisi. seda me äh, arutasime augustis ka ÜRO vastavas komisjonis. vaja on vastu astuda diskrimineerimisele, vaja on edendada äh, võrdõiguslikkust ja kõik inim-, kõik õigused selles vallas peavad olema tagatud. oluline on mõte, et dokumenti saab ka ellu rakendada eesmärgiga, et hõlmatakse kõiki diskrimineerimise äh, vorme. ja sellest võivad tekkida uued algatused, uued poliitikad. me peame kahtlemata vaatama ka, kuidas toimub seire liikmesriikides, kuidas toimub seire institutsioonides, et oleks tagatud võrdõiguslikkus. Äh, Ronja. suur tänu ja nüüd Riina, Ronja, Kari, aga Riina ei ole siin. Tatjana Štanukat Roheliste fraktsioonist ma ka ei näe, nii et järgmisena saab sõna Laura Ažia E suur tänu. ma tahan kõigepealt tänada kolleeg Veberit, et ta tutvustas meile oma raporti kondikava me oleme põhimõtteliselt nõus sellega, mida eh, nüüd siin välja toodi, loomulikult me peame enne vaatama selle dokumendi mustandvarianti, eriti eh, me peame eh, tõstma inimeste teadlikkust nendes punktide osas, milles me täielikult ühes, ühel meelel oleme. inimesed peavad teadma, mis on nende õigused ja kuidas nad võivad leida endale raskes olukorras toetust. see on üks asi, mille osas ma olen teiega absoluutselt ühte meelt ja see raport siis äh, rõhut-, peaks rõhutama ka haridussüsteemi olulisust ja rolli juba varasest lapsepõlvest peale on vaja inimesi õpetada nende ja nendel on vaja anda teavet nende õiguste kohta ja seda tuleb teha äh, sellisel süsteemsel viisil ja väga laialt. haridus ja perekond on otsustava tähtsusega selles valdkonnas. aga ma tahaksin tuua lisaks veel välja kaks mõtet. E, muutused meie ühiskonnas ja kõigepealt e, just nimelt need muutused, mida me elame läbi praegusel hetkel kuidas me võime tagada võrdse kohtlemise? kuidas me oleme kindlad, et see ikkagi nii on? kui eh, tööturule tulevad eh, rändajad, sisserändajad, me ei saa sellele, selle teema ees panna silma kinni ja see on üks fakt, mis toimub eh, sellisel geopoliitilisel tasemel. ja me peame vahetama arvamusi sellel teemal, kuidas me käsitleme integratsiooni, kuidas me käsitleme sisserändajate integratsiooni eh, tööturule, kuidas see kõik toimub, kuidas me tagame, et integratsioon tööturul toimub niimoodi, et eh, see on kõik eh, ümberõppe eh, kohanemise osa. mina räägin praegu Itaalia kogemusest lähtuvalt ja sellepärast tekitas just nimelt see osa must teatud küsitavusi. minu töö ja teiste kolleegide töö on olla, esitada küsimusi komisjonile. näiteks Euroopa Kohus mm, Äh, mõistis Itaalia süüdi sellepärast, et me ei suutnud rakendada artiklit viis. inimeste taastoo-, toomise, et me ei suutnud rakendada artiklit number viis, mis puudutab inimeste taastoomist tööturule. kuusteist aastat on mööda läinud aga tegelikult meil ei ole päris õiget raamistikku selle tegemiseks. kas me muidugi peame endastmõistetavaks, et inimesi, et inimeste õigusi kaitstakse, aga tegelikult asi ei ole mitte ainult inimeste õiguste tunnustamises ja ei ole mõtet äh, kuulutada välja, et inimesel on mingi õigus, kui selles osas mitte midagi pole võimalik ette võtta. kui seda äh, eiratakse, direktiiv nõuab seda. oluline on selle äh, direktiivi osas ka saada tagasisidet liikmesriikidele, kui kaugele nemad on antud vallas jõudnud me koostame direktiive, aga paraku juhtub niimoodi, et nad lähevad kaduma ülevõtmise käigus. ja ma tõepoolest eh, väga ootan, eh, et ma saan teiega koostööd teha. suur tänu. ja järgmisena proua Štanuka, palun. Te siiski äh, jõudsite kohale, jah? no õnnetlen sind, Renata, nende ettepanekute puhul see struktuur on väga hea. aga paar märkust. sa nimetasid, et puudu on andmetest eh, võrdsuse vallas, see on tohutu eh, suur teemavaldkond, väga suur küsimärk aga mitte kõikidel liikmesriikidel ei ole neid andmeid. ja mõnikord on nendel ainult andmed, mis puudutavad jõustruktuure. aga on liikmesriike, kus niisuguste andmete kogumine on eh, kohustuslik. näiteks nagu minu koduriigis Lätis nii et andmed on olemas meie statistikas, meie Statistikaametis. on olemas raportid. nii et eh, Lätis on selline andmekogu olemas. kaks aastat tagasi eh, töötasin ma eh, Eurostati määruse muutmise mm, raamistikus meie komisjonis, see just puudutas see, neid andmeid, mis puudutavad eh, tööhõivet ja mina tegin ettepanekud oma, tähendab meie komisjonile ja ka variraportöörile, et me võtaksime niisugused andmed oma eh, eh, raportisse sisse aga vähesed fraktsioonid toetasid seda mõtet ja eh, see mõte ei läinud läbi meie komisjonis. mulle tundub, et tegemist oli veaga. ja kui meil on olemas andmed, siis isegi kui nad ei ole kohustuslikud, vaid vabatahtlikud, kui keegi tahab nende teemadega tegeleda, mis hõlmavad inimeste eh, rahvuslikku kuuluvust, eh, religio-, usulist kuuluvust ja nii edasi, siis oleks meil olukord andmetega tunduvalt parem. aga see on alles tulevikumuusika. aitäh! ja loomulikult me teeme kõik, mis võimalik, et sinu raport väga heaks kujuneks. suur tänu! ja viimasena saab sõna Dominique Matin. suur tänu. proua Peeter. Teil on suurepärane teema, diskrimineerimise vastu võitlemine. paremat teemat pole olemaski aga millisest diskrimineerimisest me siin räägime? ma arvan, et me peame olema ettevaatlikud. just nimelt sellist poliitiliselt ebakorrektse ja väga ühe, ühe eh, suunas mineva mõtteviisi vastu, sest on ju olemas ka positiivne diskrimineerimine teie, eh, teie, teie praegu nagu suunaksite Euroopa riike eh, endale tuhka pähe raputama, et piisavalt kiiresti ei levi eh, globaalsed ideed. me peame mõtlema turule, me peame mõtlema öö, öö, oma naabritele kõikidel on mingisuguseid tumedaid teemasid. aga aga diskrimineerimine on midagi sellist, mis toob kaasa, mis toob kaasa mm, kättemaksu tahtmise. Te ju näete, millised aiad ja tarad Euroopas kerkivad ma arvan, et me ei tohiks lubada endale niisugust, et, et see teema ajaks rahvast vihale. meie kodanikud on tegelikult praegu diskrimineerimise ja rassismi ohvrid, nii et, et proua Veber, ma kutsuksin teid üles olema väga-väga eh, ettevaatlik, sest et tegemist on niisuguse diskursusega mis, äh, mis äratab üles natsionalismi. sellepärast, et inimesed muutuvad äh, positiivse diskrimineerimise tõttu äh, diskrimineer-, diskrimineerituteks oma kodumaal. sellepärast, et sotsiaalne kaitse, elamispind antakse nendele inimestele, kes tulevad kusagilt mujalt kolleeg Martin, gestatten Sie mir eine persönliche. kolleeg äh, Martin, isiklik äh, märkus, ähm, kui te lubate minu poolt. me peaksime rääkima ilmselt äh, sellest, kui palju sisserännulaineid on Prantsusmaast viimase saja aasta jooksul üle käinud. Baierimaa kohta võime öelda, et neid on olnud sada viiskümmend kolm ja mitte keegi ei saa enda kohta tänapäeval öelda, kas ta on äh, välismaalane või nii-öelda kodumaalane. mina küll ei leia, et ma oleksin äh, teise äh, klassi ähm, kodanik või et seda oleksid need inimesed, kes meie juurest sõja tagakiusamise eest kaitset otsivad. nii palju minupoolsest märkusest, aga me võime seda arutelu omavahel ka jätkata nii, me hääletame raporti üle kahekümne viiendal jaanuaril, veebruaris arutame muudatusettepanekuid, kuusteist, seitseteist märts komisjonis toimub hääletus. suur tänu, oleme jõudnud päevakorrapunkti number neliteist juurde, oskuste arendamise poliitika noorte töötuse vastu võitlemiseks ja sõna saab Marek Plura räägime muudatusettepanekutest ja Marek, palun. Dzień dobry. Szanowni Państwo, pragnę przedstawić teraz... Nii, tere õhtust. Jah, räägin teile, kuidas on asjade seis töös strateegiaga mis käsitleb noorte tööpuuduse vastu võitlemist. Äh, umbes kakssada muudatusettepanekut on praeguseks laekunud ja suur tänu, kallid kolleegid, nende eest, sest muudatusettepanekud muudavad meie raporti äh, rikkamaks ja nii me saame põhjalikumalt mõnda valdkonda raportis käsitleda Äh, terve rida muudatusettepanekud samas olid ka üsna sarnased, mis tähendab seda, et ma sain koostada kakskümmend kolm kompromissettepanekut, mis ma juba saatsin välja variraportööridele ja poliitiliste fraktsioonide nõunikele. oktoobrikuus oli meil ka kohtumine, kus me käsitlesime kompromissettepanekuid ja see oli väga viljakas koosolek. nii et kompromissettepanekud hõlmavad nüüd üle saja kolmekümne kahe muudatusettepaneku, mis olid laekunud selleks ajaks. ja ma tahaksin rääkida peatähtsatest kompromissidest. E, suur tänu variraportööridele. E, me oleme üsna e, juba töö lõppfaasis teksti kallal. suurem osa Äh, kompromissettepanekutest nüüd on nõus selle üldise kursiga, mis raportis on äh, ja muudavad raporti veelgi rikkamaks, aga meil on ka üks rühm muudatusettepanekuid, millega mul on probleeme, ehkki ma saan aru jah, autorite kavatsustest, ma toon mõned näited. härra Fontulise muudatusettepanek, mille kohaselt äh, praktikandiõpe peaks, peab äh, andma töökoha ka äh, ja see on lausa käskivas kõneviisis, mina ütlen, et peaks võimaldama töökoht saada, sest mitte kõik praktikandid ju ei pea saama kohe töökohta, sest see oleks noortel ka kahjulik. kui te olete väga noor ja olete, äh, õpite midagi, siis te tahate äh, kindlasti kogemusi omandada ja ka raha teenida, aga selline koolitus või praktikandi õpe ei tarvitse olla seesama töö, mida noor kavatseb tulevikus hakata tegema ja kindlasti praktiseerimise käigus õpivad noored ise ennast tundma, oma eelistusi, oma oskusi tundma ja alles pärast seda, kui nad on praktikandi staatuse selja taha jätnud, võib-olla avastavad nad, et see ei olegi päris nende jaoks, millega nad tegelesid ja tahavad midagi muud teha. ja nüüd viiskümmend üks, viiskümmend kaks on muudatusettepanekud, mille suhtes mul ka on kõhklusi. mitte, et ma nendega äh, sellepärast nõus ei oleks, et nad valed on, aga lihtsalt nad on liiga üksikasjalikud ja puudutavad kohalikke tooteid või öö, äh, ainult äh, osalisi rahalist, rahastamise allikaid. mis tähendab, et seda, et äh, rakendusala on palju kitsam, kui võiks olla. nüüd kuuskümmend neli on üks muudatusettepanek ja sada üheksakümmend üheksa on teine muudatusettepanek, äh, mis minu arvates äh, tungivad subsidiaarsuse põhimõttesse ja rikuvad seda nüüd Äh, muudatusepanek kakssada viiskümmend üheksa Bellini ja Pisotto ja Martini poolt. Äh, jah, ma ei ole nõus sisuliselt selle muudatusettepanekuga või sellega, et pädevused ja oskused välja arendada, mis peaksid lihtsalt äh, varjama mm, Euroopa Liidu fiaskot nendes küsimustes. ma ei ole selle hinnanguga nõus kõik, mis ju tehtud on, on tehtud, et parandada olukorda tööturul, aga ja fiaskost ei saa kuidagi rääkida. igasuguste oskuste omandamine on üks peatähtsaid eh, võimalusi, kuidas olukorda tööturul parandada. igatahes ma tänan teid tähelepanu eest ja vastan küsimustele. suur tänu järgmine on meie Petra Kumpula Naatri siin nimekirjas, aga ma ei näe teda. kas keegi sotsiaaldemokraatide ridadest soovib sõna? ei. sellisel juhul Jana Tsitnanska ECR-ist, palun. Merci beaucoup uh,. Tout d'abord je voudrais remercier monsieur le député. Euh, suur tänu. kõigepealt ma tahan tänada härra Pluurat raporti eest, mis minu arvates on väga hea ja ma hindan kõrgelt seda koostöövaimu, mis meil valitses töös raporti kallal, aga ma tahaksin juhtida tähelepanu kolmele minu arvates väga tähtsale aspektile. Need on nüüd kompromissidest kajastatud ja härra Plura ütles, et rikastavad raportit. kõigepealt ma rõhutan seda, et kõik liikmesriigid peaksid hea seisma selle eest, et meie noored, meie õpilased, üliõpilased saaksid julgustust olla innovaatilised, algatusvõimelised. tähtis on, et noored saaksid informatsiooni ka selle kohta, kuidas alustada omaenda äritegevust. nüüd härra Plura rõhutas, et haridus on valdkond, mis kuulub liikmesriikide pädevusse Eh, jah, eh, minagi tahaksin tagada, et eh, need sidusrühmad, kellel on näiteks ärivaldkonnas väärtuslikke kogemusi, aga ka vabaühendused, kodanikuühiskonna organisatsioonid, ehm, peaksid olema kaasatud hariduspoliitikate kujundamisse. samas tuleb olla ettevaatlik, et me ei tungiks liikmesriikide pädevust ja subsidiaarsuspõhimõtet rikkudes. Eh, jah, Slovakkias näiteks meil on vajaka pädevast personalist, eh, karjäärinõustajatest. härra Plura juhtis sellele ikka jälle tähelepanu oma raportis, et meil peavad olema kvaliteetsed inimressursid, kellega saaks töötada, aga me elame maailmas, mis kogu aeg muutub ja tööturgki muutub niivõrd Äh, kiiresti, et me mõnikord ei tea, äh, mis võib juhtuda paari aasta pärast, aga samas peame olema kõigeks valmis, kui me ka nõuandeid jagame karjääri tegemisel ja viimane märkus, see on mulle eriti südamelähedane. nimelt noored, kellel on puue või kes on mingitest piirkondadest, kus elujärg ei ole nii hea kes on halvemas olukorras. Neilegi tuleb anda võimalus oma andeid edasi arendada ja tuleb aidata neil oma pädevused kujundada, mida on väga vaja meie ühiskonnale. Need olid kolm mõtet, millele mina tahtsin tähelepanu koondada ja suur tänu koostöö eest. suur tänu. ja nüüd on Mia Petra Kumbulanaatri kohale tulnud nii et palun, teil on sõna. I would I would very much jah, ma tahaksin rohkem kohal olla, aga paraku ITRE toimub praegu ka ja mina olen seal variraportöör teemal, mida praegu arutatakse, nii et väga kahju. aga tahaks tänada härra Plurat koostöö eest ja muudatusettepanekute eest, me tegime tihedat koostööd, et suurem ühisosa leida kõikide vahel ja et lõppviimistleda seda väga-väga head raportit. väga tähtis on näha kogupilti, arvestada ka majandusolukorraga, kui me räägime noorte tööpuudusest. ja tõesti riikidel on olnud raske, nad on võidelnud oma rahaliste probleemidega ja tihtipeale tehakse kärpeid just siis hariduse vallas aga see tähendab seda, et noortel on raske tööturule minna ja seal tööd leida, sest töökohti napib ja noored kannatavad selle all. nii et kogu see noorte garantii eh, initsiatiiv on väga oluline, sest eh, siin on kaalul Euroopa tulevik ja asi ei ole ainult nendes töökohtades, mis juba turul olemas on, vaid on vaja äh, Äh, koostööd süvendada uute töökohtade loomiseks. ja võib-olla siin sõnastada need asjad äh, veelgi täpsemalt. jah, äh, haavatavatele rühmadele viide on väga hea, tuleb mõista, et mitte kõigil ei ole võimalused ühesugused ja mõned rühmad vajavad rohkem toetust. ja koostöö haridusasutuste ja äriühingute vahel, aga ka noorte endi vahel. on väga tähtis, mina korraldasin Soomes selle eh, raporti teemal seminari ja eh, ülikoolides on eh, juba kavas algusest peale noored kaasata selle arut-, sellesse arutellu, kuidas noorte haridust paremini finantseerida ja noored peavad ka hindama seda haridust, mida neil on võimalik saada. see on teine pool. ma ähm, äh, ma mõistan emana, et noored, kellel on nüüd kõikvõimalikud vidinad äh, IT plaanis olemas, on hoopis, elavad teises maailmas, aga on ka neid noori, kes ei saa arvutimänge mänguda ja nemad ei kuulu sellesse uude põlvkonda. nii et haridussüsteem peaks kõiki hõlmama, olema universaalne, looma kõigile võimalused, nii et kui me räägime sellest uuest põlvkonnast uute oskustega, siis kõik oleksid sellesse kaasatud. ma tänan nüüd Enrique Calvez Chambon ei saa tulla täna pärastlõunal Lynn Boylan samuti mitte, Jean Lambertki ei ole kohal. aga Laura Agea on ja saab sõna. E suur tänu ja suur tänu kolleeg eh, Plurale suure koostöövaimu eest, mida ta näitas üles nendel mitmesugustel kohtumistel, mis meil toimusid, selleks et kompromissettepanekute kallal töötada. suur tänu, et võtsite arvesse ka meiepoolsed märkused. ja kõik meie olulised palved on arvestamist leidnud. ma arvan, et kooliharidus, mis algselt oli äh, äh, välja jäänud, äh, on ka oluline teema. nimelt oleks juba koolitee ajal vaja arendada õpilastes ka ettevõtlusoskusi ja paraku see kõik jäi nüüd välja. aga me leiame ikkagi, et see on vajalik hariduse olulisus, seda, seda on tõstatatud ikka ja jälle, aga see peab hõlmama ka eh, ettevõtlusvaimu, ettevõtlusoskusi. tuleb julgustada noori aga tihtipeale teevad seda ainult pangad. Hmm, samas me ei saa ka neid välja jätta. igasugused äh, õppepraktikad äh, äh, ei tohiks muutuda odava tööjõu kanaliks ei tohiks väärkasutada sellist instrumenti nagu äh, praktika, mis võiks olla väga võimas hoob, millega julgustada noori tööturule minema. Äh, kui mina olin praktikant, siis ma avastasin selle alles praktika lõpul, et äh, tegelikult mulle see töö ei sobi, mida ma praktiseerisin, nii et kindlasti ei saa sundida kedagi praktika lõpus sellele ametile jääma. ja teine asi, ei tohi praktikat väärkasutada. veel mõned asjad, mida ma tõstatasin, on jäänud kompromissidest välja, aga me saame kompromisse siiski toetada, sest noortele tõuseb nendest tulu. noored ju mõtlevad oma tuleviku üle, aga neil on vaja garantiisid, neil on vaja sotsiaalset kaitset sel perioodil, kui nad alles omale tööd otsivad oma teed leiavad ja tähtis on, et Euroopa Liidu rahalisi vahendeid siis nende abistamiseks kasutataks ja et teostatakse korralikku seiret selle rahakasutuse üle. tihtipeale eh, Euroopa Liit pakub igasuguseid võimalusi liikmesriikidele, aga liikmesriigid ei kasuta neid ära või eh, ei ole eriti eh, korrektsed Euroopa Liidu rahaliste vahendite kasutamisel ja veel üks aspekt meie jaoks on väga tähtis VKE-dele, maksukoormuse vähendamine. noored, kes tahavad alustada äritegevusega, on selle pärast mures ja ka samas maksud, me teame, kuuluvad liikmesriikide pädevusse. võib-olla peaks julgustama maksukoormust koormust vähendama liikmesriike ja äh, maksunõudlus harmoneerima. ja mm, veel minu ettepanek puudutas vaba juurdepääsu haridusele. Äh, liikmesriigid peavad selleks vaeva nägema. Te ütlesite, et jällegi see ei ole kooskõlas subsidiaarsuse põhimõttega aga me ei pane oma muudatusettepanekuga mingit kohustust liikmesriikidele, ma ütleks, et see on lausa riigi kohustus, kodaniku kohustus tagada haridus ja kui me vaatame, et haridusteelt jäädakse ikka rohkem ja rohkem kõrvale, et see trend kasvab, siis me peame siin tegema kannapöörde. igatahes ma tänan teid koostöö eest härra raportöör. ma tänan ja viimane on Dominic Martin. Merci, president. Je... suur tänu. härra esimees, minagi kiidan härra Pluurat nagu eelkõnelejad. ja kui me juulikuus siin komisjonis olime, siis ma ka kiitsin härra Pluurat juba tehtu eest ahaa, nüüd ma kuulen jälle saksa tõlget, ütleb esimees, vahepeal kadus see ära. kas ma peaksin otsast peale alustama, jah, palun. kas kõik tuleb üle rääkida? jah, ma lihtsalt tahtsin ühineda nende kiidusõnadega, mis härra Plura aadressil kõlasid suurepäraselt tehtud töö eest ja ja mulle meenub see aeg, kui me arutasime härra Pluura poolt tehtud juulis, eh, tollalgi me kiitsime kõik selle heaks. jah, võitlus noorte tööpuuduse vastu peab olema kõikide jaoks prioriteediks. aga härra Pluura, ma olen pettunud, sest eh, meie esitasime terve rea muudatusettepanekuid, mis läksid õiges suunas ja ma toon ühe äh, sellise muudatusettepaneku, mis esindab ka teisi. kõik jagavad komisjonis ju seda arvamust, et mis on kirjas kuusteist A-s, nimelt terve rida, et noorid, noored on sun-, kohustatud võtma, tegema läbi koolitust, alltöövõtu korras tihtipeale toimub see ja ma usun, et need muudatusettepanekud, mis me tegime selle kohta, äh, pälvisid äh, toetuse arutelu käigus, aga härra Plura ei olnud ühtegi muudatusettepanekut, mis meie pakkusime välja panema, äh, kajastama kompromissides, mis ta koostas. jah, hea meelega teeme tööd selle tekstiga edasi, aga kui ma vaatan härra Plura eelmist raportit, siis e, tollal nii ei olnud, aga kas nüüd ei ole tegemist poliitilise diskrimineerimisega, kui ENF e, esitab ettepaneku, muudatusettepaneku, mis on täpselt seesama, mida te ise olete öelnud, härra Pluura, te ometi lükkate selle tagasi ja põhjuseks lihtsalt see, et see tuleb meie fraktsioonilt, ENF-ilt. ma arvan, et see on häbilugu meie ütleme välja, mida meie mõtleme, aga süstemaatiliselt meid diskrimineeritakse ja see on paha. So, dann äh, will ich nur feststellen. Niisiis, ma äh, alati leian ka, et need muudatusettepanekud, mis mina teen, on väga õiged ja ka tihtipeale on nii, et piisavat enamust ei saa need muudatusettepanekud sellele vaatamata. paraku rumal lugu, et demokraatias ikka enamus alati otsustab. jah, aga mõned ja kõik, siin on suur, suur erinevus. ma ei tahtnud arutelu siin selle üle praegu käivitada, ütleb härra esimees. nii et me hääletame raporti üle kolmandal detsembril siin komisjonis. ja sellega me oleme ammendanud ka neljateistkümnenda päevakorrapunkti. aga kõige lõppu me lükkasime kolleeg Pirinski raporti deklareerimata töö kohta. aga kolleeg saab tulla alles kell kaheksateist viisteist ja nii kaua ma küll ei tahaks pausi pidada. ja sellepärast ma võin teile lühiülevaate anda, et et viimasel Strasbourgi nädalal toimus kolmepoolne kohtumine aga pidi toimuma, aga paraku protestide tõttu see jäi toimumata. aga me ei tahaks kuidagimoodi, et töö selle raporti kallal kuidagi kannataks, me tahaksime eh, ikkagi tööga ühele poole jõuda veel ja Luksemburgi eesistujana tahab äh, selle raportiga maha saada, nii et äh, minu viimane teadaanne äh, selline täna ongi, et me paneme selle kahekümne seitsmenda kuupäeva päevakorda kella üheteistkümnest kaheteistkümneni, arutame seda ja siis võib-olla on ka delegatsioonil te aruanded ära, kuulame ära need delegatsioonid, kes käisid meil äh, äh, väljasõitudel. nii et viimane äh, kohtumine on meil, nagu ma ütlesin, kahekümne seitsmendal novembril kella poole kümnest kuni kaheteistkümnendani ja siis see oli erakorraline ja korrapärane koosolek toimub kolmandal detsembril kella poole kümnest ja lõpeb siis pool kuus õhtul ja kõik see siin Brüsselis. nii et me oleme sellega päevakorra lõppu jõudnud, ma tänan kõiki, kes panustasid ja ma tänan ka tõlke südamest. jah, ma arvan, te ka ei ole tigedad sellele, et me täna varem lõpetame. jah, suur tänu teile, aga meie töö veel jätkub.